Good afternoon, ladies and gentlemen. tere pärastlõunat, daamid ja härrad, olge head. võtke palun istet. And we'll be able to begin. ja nüüd alustamegi siis kohe tänase koosolekuga äh, nii et äh, tänaseks äh, on siis meie Regionaalarengu Komisjoni koosolek alanud, alustame sellega, et võtame vastu päevakorra ja mul on ka teadaanded, mis puudutab tänast päevakorda. nimelt neljapäeval Strasbourgis esimeste konverentsi ostu-, otsustas edasi lükata otsuse selle kohta, milline komisjon on vastutav Euroopa Komisjoni öö, äh, programmi eest, mis äh, on, mis sisaldab struktuurilise toetuse programmi asepresident Dombrovskisega äh, toimus arvamuste vahetus äh, selle punkti üle. see oli plaanitud meil tänaseks, nimelt äh, seda viienda päevakorrapunkti all kell kuusteist kolmkümmend, see on edasi lükatud kunagi tulevikku. eelmise nädala reede hommikul anti seda liikmetele ka teada ning see on meie tänase päevakorra muudatus kui me saame esimeste konverentsi otsuse, mis puudutab seda konkreetset dokumenti, edaspidist arutelu, siis ilmselt korraldame regionaalkomisjoni erakorralise koosoleku kas mais või juunis. saame siis otsustada niipea, kui meil on esimeste konverentsi otsus olemas. nii palju siis tänasest päevakorrast ja selle muudatustest. kas on mingisuguseid küsimusi või ettepanekuid? härra Van Nistelrooy, palun suur tänu selle info eest, äh, ütleb härra Van Nistelrooy ja ma teen ettepaneku, et alustame koordinaatorite koosolekuga siis äh, kohe äh, päevakorra lõpus, nii et alustame varem. jah, ütleb esinaine, me ei tohiks oma aega raisata ja siis saamegi alustada koordinaatorite koosolekuga kohe pärast seda, kui oleme tänase päevakorra läbi võtnud. kui küsimusi rohkem pole mm, selle päevakorra kohta, siis võtame selle sellise kujul vastu. kaks ta-, teadaannet on ka juhataja poolt tänaseks. esimene puudutab esimeste konverentsi otsust. jällegi struktuuri, struktuurse reformi programmi jaoks lihtsalt, et anda teile teada, siis järgmine kohtumine leiab aset neljandal mail. ja pärast seda kuupäeva teame siis täpsemalt, kas regi eh, juhtkomisjonina siin ka paika määratakse. kui jah, siis palun, et sekretäriaat korraldaks erakorralise koosoleku, mis on pädeva kom-, voliniku, asepresidendi Valdis Dombrovskisega arvamuste vahetust kultuurireformi tugiprogrammi teemal. ja võimalikud kuupäevad tulevad siis hiljem ning ootan koordinaatorite ja kõikide teiste toetust selleks, et seda erakorralist koosolekut korraldada. teine teadaanne puudutab meie delegatsiooni visiiti Martiniikile. nagu teate, siis Martiniigil käisid meie delegatsiooni liikmed Äh, härra Seller oli selle delegatsiooni juht, see toimus, see visiit siis nädal pärast ähm, lihavõttepühi ja nüüd annan teile lühikese ülevaate delegatsioonist ja sellest tööst, mis te seal kohapeal tegite. härra Zeller, palun. suur tänu teile, esinaine. Äh, Martinique kuulub äh, nii nagu ka teised regioonid väljaspool Euroopa kontinenti Äh, nii-öelda äärealade äh, hulka, äh, kellel on eriline õiguspositsioon, mis puudutab Euroopa Liidu toimimise lepingut. Lissaboni leping, nimelt siis Martinique kuulub Prantsusmaale, aga asub see siis Kariibi meres ja kolleeg Monskuurile olen ma tänulik äh, selle eest, et tal oli see idee, et me sel korral saame Martiniikil visiidile minna. meie komisjon on pädev nende küsimuste alal ja nii nagu ja uurisime ka seda, kuidas me saaksime täpselt siis regiooni toetada nüüd, äh, kui me äh, ääralasid ja perifeerseid alasid võrdleme omavahel, siis äh, muidugi on väga suured erisused nende erinevate vahel. ja tegelikult kohapeal on võimalik sellest kõige paremini aru saada siis, kui oleme kohapeal ning kui kohapealsete inimeste ja vastutajatega arvamusi vahetame. ja samamoodi Martiniikil toimisimegi. Kariibi mere saar mis äh, siis äh, kolm aastat tagasi näiteks olime me Prantsuse Guyanas äh, ja seal ol-, meile vastutajad ütlesid, et Prantsuse Guyana on osa Euroopast ka ning sinna on väga tugev sisseränne olnud, Äh, vähemalt Euroopas see küll nii legaalne kui ka illegaalne, aga Martiniikil on äh, asjad äh, niimoodi, et suure töötuse tõttu on raske töökohta saada ja tegelikult väga paljud noored just seetõttu saarelt ka lahkuvad. ning seetõttu on tekkinud ka väga sügav demograafiline probleem, nii et tõesti sama regioon näitab erinevaid nägusid meil oli tegelikult väga tihe programm ning väga kõikehõlmav programm selleks, et äh, kõikide probleemide ja äh, küsitavustega, aga ka erinevate Martiniigi võimalustega tutvuda. esimesel päeval käisime me ühe äh, suure haigla uues hoones. selle haigla ehituse eriline tähendus oli selles, et kuna eh, tegemist oli eh, sellise ohtliku piirkonnaga, seismoloogiliselt, siis oli vaja ehitada eh, see haigla sellise tugeva konstruktsiooniga, et see maavärinatele ka vastu saaks seista selle haigla dimensioonid äh, näitavad seda, et see võiks olla tegelikult kogu regiooni jaoks keskne haigla, mis aitaks äh, toetada ja ravida haigeid äh, kogu piirkonnast. aga muidugi üks raskus, mis on ka just kõige äärepoolsematel aladel tavaline, on see, et teiste regioonidega seotus on väga nõrk ja ka Martiniigil, nii nagu Euroopa Liidus tervikuna, eh, kehtivad eh, Euroopa Liidu standardid, eh, siis eriti just Prantsuse standardid, kuna tegemist on Prantsuse riigi osaga. ning see ühest küljest tähendab loomulikult seda, et konkurentsivõime on oluline küsimus, sellepärast et majanduse jaoks ja üleüldiselt keskmisena on vaja maksta samasuguseid palku, nagu see on tavapärane ja seaduse järgi reguleeritud ka Prantsusmaal ning äh, loomulikult selle regiooni teistes riikides on asjad teistmoodi, töötingimused, sotsiaaltingimused, seal ei ole nendes regioonides käed nii seotud. ja siin muidugi tuleb äh, lahendada küsimus, et kui patsiendid tulevad kas Kariibi mere piirkonnast või siis ka äh, Ameerikatest, et äh, kuidas on võimalik tasuda haiglaarveid, siis seal on vaja kõigepealt nende riikide vahel sõlmida lepingud nii et äh, saareriigid või siis ka ümbritsevad riigid, kes neid äh, haiglateenuseid kasutada tahavad, äh, peaksid ennem sõlmima omavahel lepingud. ja tegemist on kindlasti hoo-, hoonega ja haiglaga, mis on üks modernsemaid selles regioonis, kohe-kohe on ka avamine siis oluline majandusfaktor selles piirkonnas on banaanikasvatus, aga tegemist on peamiselt väikeste põllumeestega, kolm kuni viis hektarit on nende maa, kus nad kasvatavad oma varane või maksimaalselt sada hektarit. ning nad tegelevad banaani sordiaretusega ning ka banaanide kasvatamisega, tegemist on väga tundliku valdkonnaga, sest ühest küljest jah, on väga paljud inimesed saanud seal ka äh, võimaluse äh, tööd saada siis banaanikasvatussektoris, aga teisest küljest äh, loomulikult äh, on ka Euroopa ja Prantsusmaa standardite järgi vaja neile tasuda ja see Ecuadoris, äh, Kolumbias või Kesk-Ameerikas suured tootjad seda ei pea tegema, nendest tingimustest kinni pidama, nii et siin on jällegi konkurentsivõimelisuse küsimus tähtis ja see ka, et meie paneme tähele seda, et meie piirkonnad, no näiteks Kanaari saared, kus on ka banaanikasvatus. ka neid tuleb järgida, mis puudutab eh, siis kvoote ning küsimus on ka kindlasti eh, subventsioonide reeglites, kui palju on võimalik neid tootjaid toetada. siis eh, suhkruroog, toorsuhkru tootmine ning äh, tegelikult on tegemist hea tootega, mida veel selles piirkonnas on võimalik äh, saada, nimelt väga head rummi toodetakse piirkonnas. Äh, ka siin oli loomulikult küsimus siis toodete kaitse küsimuses ja loomulikult tootjad ise peavad kasutama ära seda õigust, mis siis on märgistusalal olemas siis äh, olime me ka koos äh, kohalike omavalitsuste juhtide ja linnapeadega, aga äh, ka värskelt ametisse asunud presidendiga ning ka inimese eest, kes vastutab toetusprogrammide eest ja arenguprogramm just hiljuti kokku lepiti ning nüüd on võimalik see, et Martin Niigi jaoks on Äh, üks miljard eurot vahendeid olemas tõukefondidest aastani kaks tuhat kakskümmend, äh, mida saab kasutada. just kohalikud vastutajad, näiteks linnapead, ei oma peaaegu üldse äh, operatsioonilise programmi kohta informatsiooni ja siin, mis puudutab siis suhtlust struktuur, tõukefondide Eh, eest, kes kohapeal eh, esindavad eh, tõukefonde ning vastutavad ning teisest küljest siis projektide ellukutsujad ja loojad, nende suhteid tuleb kindlasti parandada, sellepärast et meie jaoks on loomulikult tähtis see, et kohalikud vastutajad ja otsustajad ning äh, inimesed tervikuna oleksid äh, siis äh, tegevuskavadesse kõigepealt kaasatud loomise läbi ja teisest küljest, et nad saaksid oma projekte siiski ka praktiliselt ellu kutsuda. nii et see oli veel üks aspekt meie tihedas päevakavas, siis kohtusime ka ettevõtete esindajatega, kes tooteid, eriti just põllumajandustoodete töötlemist näitasid meile samuti, meil oli ka kokkusaamine äh, kohalike ähm, majandusinimestega kokkulepetud kohtumised. turism on üks väga oluline majandusvaldkond Martiniikil, kus on võimalik ka siis töökohti äh, luua ja peaks tegelikult neid hoidma pigem. üks projekt just jõudis lõpule, mis äh, on ka Euroopa tõukefondide vahenditest toetust saada. praegu oli Äh, liikumine tavaliselt äh, saarel ja sealt tagasi käis autodega, nüüd on ka olemas täiesti äh, kohalik ühistransport, mis aitab inimestel liikuda ümber pealinna ja linna sees, mis ka omakorda just pealinna sees liiklussurvet väga palju maha võtab loomulikult avaldati meile ka see, et kohalikud äh, taksoettevõtted äh, näitasid üles vastumeelsust äh, ja vastuseisu sellele projektile, sellepärast et loomulikult vähendab see nende sissetulekuid, sellepärast et erataksi, taksoettevõtted siiamaani peamiselt vastutasid pealinnasisese liikluse eest aga oluline praegusel juhul on see, et inimesed Fort de France'il ja ju, me teame ju, et tegelikult pealinn kasvab võrreldes teiste linnade ja kogukondadega. nii et igal juhul on vaja jätkusuutlikku ühistranspordisüsteemi ja bussisüsteem omaenda äh, marsruuti ja teid ka omab, mida bussid ainult siis ka äh, kasutada saavad, vastavaid bussiradu. Äh, võib-olla siis lühidalt nii palju. me jõudsime järeldusteni ning võib-olla asjad, mida me panime tähele Martiniiki visiidi käigus, kirjutasime juba väikese nupukesega regi uudistesse sellest sekretäriaadi inimestele olen ma väga tänulik, sellepärast et juba tänaseks äh, kohtumiseks siin on nad äh, juba inglise keeles ja ka prantsuse keeles äh, kokkuvõtte teinud. ning meie delegatsiooni visiidi sisulistest ja vormilistest külgedest see teavitab ning olen sekretäriaadile tänulik Eh, sellise väga rikkaliku programmi eest, mis puudutab siis ajakava või ka sisulist külge, kõik oli väga hästi korraldatud ja kõik oli ka praktikas väga hästi tehtav. Te näete, et meie komisjoni uued eh, liikmed tulid ka kaasa Martiniikile visiidile, mis ühtlasi ka näitab väga suurt huvi mitte ainult Martiniiki enda suhtes, aga tegelikult ka üleüldiselt äh, kõige äärepoolsemate alade suhtes. see on äh, meie komisjoni pädevuses ning äh, ikka ja jälle saime me ka aru sellest, et meie komisjoni töö vastu on samuti väga suur huvi. sellepärast, et nagu ma juba ütlesin, siis äärepoolsemad alad, sealhulgas ka Martinique, on väga tugevalt sõltuvad Euroopa toetusega selle, sellest, selles osas, et hoida oma konkurentsivõimet ning et eluvõimalusi ja töövõimalusi saarel korraldada. ning äh, see näitab ka seda, et äh, saare meediaväljaanded äh, käisid meiega kaasas, nii trükimeedia kui televisiooni esindajad Äh, minu arust äh, oli väga märkimisväärne äh, seal see, et Prantsuse armee üksus, mis Martiniikil asub, korraldab noorte toetusprogrammi, kus just tõrjutud noortega, kellel näiteks puudub piisav haridus, kellel on koolid lõpetamata, kes on olnud võib-olla raskema taustaga, nende jaoks on eriprojekt, kus on väga palju äh, tööeluks ettevalmistavaid äh, tegevusi, alates äh, automehaanikutest kuni hooldusõdedeni välja, ka tüdrukud on sellesse kaasatud, niimoodi, et koha peal oleks väga hea Äh, ametioskuste õpe ning äh, ka äh, sotsiaalne toetus on seal olemas, ohvitserid ja allohvitserid, kes siis Prantsusmaa armee üksusena seal toimivad, on seal tegevad, seda toetab ka Euroopa Sotsiaalfond, minu arust on see väga hea ülesanne ning ka väga mõistlik ülesanne, millega ohvitserid sealsamas saarel siis tegelevad nii et äh, kokkuvõttes, äh, nagu öelnud äh, proua Rodriguez ja teised kolleegid olid kaasas, proua Rodriguez on Madeiralt ja see on ka äärepoolsem piirkond ning ta sai ka omaenda kogemused meie visiidile kaasa tuua ja anda isegi teatud nõkse ja ideid Martiniki kolleegidele. nii et selles valguses oli jällegi meie arvamus ja kogemusvahetuse lisandväärtus olemas, kui me räägime siin äärepoolsematest piirkondadest. mitte ainult meie komisjonis, aga ma arvan, et ka siit väljaspoolt teised parlamendikolleegid Neid peaks üles kutsuma sellele, et äärepoolsematel aladel jah, on teatud probleemid, aga need on Euroopa äh, välispiirkonnad äh, ning loomulikult äh, see tähendab ka, et need piirkonnad tegelikult oma kuvandiga esitavad ka Euroopa Liidu kuvandit, nii et suur aitäh selle kõige eest! Uh, suur tänu selle üksikasjaliku ettekande eest, nüüd me oleme asjaga küll väga põhjalikult kursis ja sekretäriaat valmistas raporti ja järgmine punkt meie päevakorras on arvamuse projekt, mille valmistas ette meie raportöör härra Žulo ja see käsitleb VKE-de juurdepääsu rahastamisele ning VKE-de rahastamise mitmekesisuse suurendamist kapitaliturgude liidus majandus- ja rahanduskomisjon otsustas koostada algatusraporti ja Euroopa Parlamendi resolutsioon kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta veebruarikuust käsitleb juurdepääsu pangandus- ja likviidsusvahenditele, härra Žulov on meie arvamuse raportöör ning täna on plaanis selle arvamuse projekti läbivaatamine et juhtkomisjoni ajakavast kinni pidada, peame hääletama oma komisjonis kahekümne kolmandal mail ning minu ettepanek oleks, et muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne esimesel aprillil, neljapäeval äh, pärastlõunal äh, ning äh, härra Žulov saab nüüd sõna, palun. suur tänu, proua esimees, paar sõna selle raporti kohta ka minu poolt, et tausta tutvustada. nagu te ütlesite, me räägime VKE-de juurdepääsust rahastamisele ja tegemist on äärmiselt tähtsa teemaga. me oleme korduvalt seda korranud oma komisjonis, VK, VKE-d on meie Euroopa majanduse alustalaks ning aitavad luua töökohti eh, muljetavaldaval määral mõningad äh, arvud, kokku on meil umbes kakskümmend miljonit ja äh, umbes äh, ja eraldi loovad nad väga palju töökohti. majanduskriis, millest on möödas paar aastat, puudutas väikesed ja keskmise suurusega ettevõtteid sel määral, et nende rahastamistingimused olid veelgi raskemad kui suurettevõtetel ning äh, väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted äh, olid keerulises olukorras. Econi komisjon, nagu te teate, äh, te tegeleb selle küsimustega, ma pangad on, pangad laenude küsimusega, aga teiste rahastamisvõimalustega ja üldsegi kapitaliturgude vahenditele riide, juurdepääsuga me oleme rääkinud sellest, et oluline on VKE-de rahastamisvahendite mitmekesisust suurendada, olen nõus selle seisukohaga, reaalmajanduse rahastamist tuleb parandada ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted peavad kapitaliturgudest oma osa saama. ja pangad on sageli piirkondlike ja kohalike teadmistega, mis on rahastamisvahendite pakkumiseks vajalikud ja meie Regionaalarengu Komisjon oma arvamuse projektis keskendub territoriaalsuse mõõtmele ning Euroopa tasandi rahastamisvahenditele väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. Need vahendid peavad samuti olema nende jaoks atraktiivsemad. arvamused on lühikesed, äh, nagu te teate, me peame ainult äh, selgeid tugevaid mõtteid välja tooma, see seab meile teatavad piirangud äh, ning oma arvamuse projektis olen otsustanud keskenduda mõningatele lihtsatele mõtetele. kõigepealt meie väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted peavad toimima ülereguleeritud keskkonnas meie komisjon peab sellest arvestades toonitama, et juriidiline keskkond peab olema selge äh, ning stabiilne ning äh, ei tohi ettevõtteid liigselt koormata. liikmesriigid, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament peavad püüdma ka, püüdlema omavahelise sünergia ja kooskõlastamise poole erinevate programmide ja instrumentide vahel selleks, et äh, luua soodsamad tingimused VKE-dele. mis puudutab VKE-de rahandamist Euroopa regionaalarengu fondist ja regionaalpoliitika fondide vahenditest, siis ma arvan, et meie komisjon peab jätkama lihtsustamistööd. kõik ühtekuuluvuspoliitika äh, vahendite saajad on rõhutanud äh, selle süsteemi keerulisust, bürokraatliku koorma suurust, äh, maksete viivitusi ja nii edasi ja nii edasi ettevõtted, iseäranis VKE-d kannatavad selle all, kuivõrd konkurents on tihe ning rahaliste vahendite õigeaegne kättesaamine tekitab neile tõsiseid probleeme. VKE-del ei ole võimalik kasutada eraldi teenusepakkujaid ja sageli halduskulud äh, selliste taotlustega seoses on äh, proportsionaalselt liiga suured äh, taotletavate vahenditega võrreldes ja seetõttu väga paljud VKE-d eelistavad pöörduda pankade poole. piirkondlik poliitika ühelt poolt ja teiselt poolt konkurentsipoliitika avaldavad survet VKE-dele ning seetõttu oma arvamuse ettepanekus paluksime me, et ühtekuuluvuspoliitika valdkonna tegevust täpsustatakse ja kui me räägime majandusahelast, siis äh, kõigepealt VKE-d, nagu ma ütlesin, vastavalt erinevatele parameetritele ja meie komisjon omalt poolt peab juhtima tähelepanu sellele, et ühtekuuluvuspoliitikas võetakse arvesse ka nende eripärasid ning tehakse pakkumised kohandatud rahastamisvõimaluste kohta. me peame nägema ettevõtete vajadusi, mikroettevõtete vajadusi muuhulgas, aga mitte ainult. rahastamistingimused Martinikil või muudes äärepoolsetes piirkondades on teistsugused kui Pariisi ettevõtete jaoks näiteks. ja mitte ainult suurus, aga ka asukoht ei mängi rolli, vaid samuti ka majandusvaldkond, ärivaldkond ning ettevõtte juhtimisstruktuur mul oleks hea meel, kui me rõhutaksime seda, et regioneer-, regionaalpoliitikasse tuleb teha ettepanekud, mis oleksid, vastaksid VKE-de vajadustele, võtaksid arvesse ka iduettevõtete vajadusi ning võimaldaksid nendel ettevõtetel, kui neid on juba rahastatud, ka edasi areneda, kasvada suuremaks kui tegemist on rahastamisvahenditega. Äh, mõningate puhul on vaja traditsioonilisemaid rahastamisvahendeid, mõningatel puhul on vaja kohandatud rahastamisvõimalusi. ja seda ma püüan kõike kajastada oma arvamusprojektis nagu ma ütlesin, paraku, kuna tegemist on arvamuse projektiga, siis ruumi siin eriti ei ole. ja seetõttu Äh, ei ole ma ise hakanud muutma, olen palun arvesse võtma äh, teie ettepanekustes ja muudatusettepanekutes äh, sedasama piirangulist keskkonda. aitäh! suur tänu! variraportöörid saavad sõna kõigepealt ja kõigepealt härra Pikva. Hvala gospođo predsjednice. Zahvaljujem i gospodinu Žulovu na dobro koncipi-. suur tänu, proua esimees. suur tänu härra Žulovule. VKE-de rahastamise arvamusettepaneku koostamise eest ning VKE-de rahastamise mitmekesistamise parandamise teema käsitluse eest. olen nõus, et VKE-d on töökohtade ning majanduskasvu suurem, suurimateks mootoriteks Euroopa Liidus. toetan seda arvamust ka selles osas, et ühtekuuluvuspoliitika vahendid on suureks rahastamise võimaluseks kriisiolukorras. mikroettevõtted ning VKE-d moodustavad üheksakümmend protsenti kõikidest Euroopa Liidu ettevõtetest ning kaks kolmandikku erasektori töökohtadest tulevad just nimelt nendel. üle poole Euroopa Liidu ettevõtete lisandväärtusest tuleb just VKE-delt, üheksa kümnest VKE-st on mikroettevõtted, kus on vähem töötajaid kui kümme olen nõus selle hinnanguga, et kapital tul peaks olema kergemini kättesaadav sellistele ettevõtetele, et nad saaksid end täiel määral realiseerida. juurdepääs rahastamisvahenditele on suuruselt teine probleem, millega väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted silmitsi seisavad. kapitali kättesaadavus ja krediidivõimalused, laenuvõimalused on üks esimeid probleeme nende ettevõtete jaoks, kes ei kuulu euroalale. regikomisjon peab toonitama, kui olulised on rahastamisvahendite kättesa-, kui oluline on rahastamis kättesaad-, vahendite kättesaadavus saartel ja mä-, mägipiirkondades. Nende olukorda muudab, muudab hullemaks see, et rahastamisvahendite taotlemisega kaasneb suur halduskoormus ning äh, suur osa sellistest ettevõtetest tegelevad äh, oma majandustegevusega piiriüleselt. VKE-d on erinevad ning äh, seisavad silmitsi erinevate raskustega, mis ei võimalda neil oma potentsiaali täielikult ellu rakendada, seetõttu me peame kandma hoolt omalt poolt, et meie poliitilised ettepanekud võtaksid seda arvesse ning samas äh, aitaksid, äh, oleksid stiimuliks ettevõtete asutamisele ning ettevõtlustegevuse jätkamisele. suur tänu raportöörile, ootan pikisilmi meie edasist koostööd. suur tänu! Euroopa konservatiivide reformistide variraportööri ei ole või siiski? soovite sõna, palun? vabandan, meie variraportööri ei ole kohal, ütleb härra Liuar. mulle juhtis tähelepanu ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et meile meeldivad iseäranis bürokraatia vähendamise alased ettepanekud, ähm, nagu meie fraktsioonile ikka, kuid meid rõhutab, meile meeldis ka see, et äh, me peaksime tegema teistsuguseid ettepanekuid kui pangad, äh, me peaksime keskenduma mitmekesistamisele, täiendavale tegevusele ning mitte pankade tegevuse kordamisele muud kommentaarid esitame hiljem. aitäh, härra Van Miltenberg, palun. suur tänu. meie variraportööri proua Nikolai nimel, teda paraku ei ole täna siin, meil on sellest kahju. tahaksin rõhutada tema nimel, et praegu VKE-s kohkuvad tagasi bürokraatia koorma ees ning ei taotle Euroopa Liidu fondidest rahastamisvahendeid. seetõttu me peame looma sellise raamistiku, et rahastamisvahendid oleksid, rahastamisvahendid oleks läbipaistvamad ja kergemini juurdepääsetavad. me tahaksime Euroopa struktuuri investeerimisfondide lihtsustamist rõhutada ning juurdepääsu VKE-dele parandada. Enterprise Europe võrgustik on oluline infobaas VKE-dele, mikroettevõtetele, iduettevõtetele selle kohta, kuidas Euroopa rahastamisvahendeid taotleda, kuidas laenuvahendeid taotleda ning äh, liikmesriikide tasandil tuleks sellist infot samuti levitada. proua Nikolai kutsub üles liikmesriike looma ühtsed kontaktpunktid, äh, mis oleksid sarnased Enterprise Europe võrgustikuga samuti tuleb parandada alternatiivseid rahastamisvõimalusi ettevõtete jaoks, mis oleksid vähem kulukad ja mitte niivõrd keerulisemad. mitme, rahastamisvahendite mitmekesistamine ning võrdsete võimaluste loomine rahastamise taotlemiseks kõikides Euroopa liikmesriikides on väga teretulnud, VKE-de vajadused on väga erinevad ühte kõigile sobivat lahendust ei ole ja proua Nikolai seetõttu leiab, et äh, Vinteki laadsed innovatiivsed äh, lahendused oleksid väga teretulnud, need lubavad, need võimaldavad äh, partnerlussuhteid luua VKE-del ja mikroettevõtetel. proua Nikolai tervitab ka EKONi raportööri öö, ettepanekud äh, VKE-de finantsalase kirjaoskuse suurendamise kohta ning äh, üles, toetab ka üleskutset äh, VKE-de majandusliku positsiooni tugevdamiseks. My... suur tänu, proua eesistuja ähm,. raportöör soov- variraportöör soovis, et ütleksin edasi järgmist. Euroopa tasandil, aga ka kohalikul tasandil tuleb rohkem tähelepanu pöörata VKE-de rahastamisele juurdepääsu, pääsule äh, suur tänu selle arvamuse koostamise eest, oleme teiega nõus, et koordi-, koordineerimine ja sünergia erinevate instrumentide ja programmide vahel VKE-de toetuseks, need peavad olema garanteeritud meile meeldiks rõhutada, kui oluline on, kui olulised on VKE-d Euroopa majanduse jaoks ja selleks, et nad oleksid samuti stiimuliks Euroopa majanduskasvule. soovime rõhutada, et ringmajanduse põhimõtete rõhuta, rõhutamine aitab meil eesmärke saavutada ja see aitab samuti luua rohelisi, nii-öelda rohelisi töökohti. samuti on in-, innovatsioonis mitmeid võimalusi, need saab üle kanda kestlikeks töö, töö, tööhõivevõimalusteks. ja hanke, hankevõimalused, erinevad hankevõimalused on VKE-de suunamiseks äh, jätkusuutlikkuse poole vajalikud. tuleks samuti rõhutada seda, et ei tohiks eirata kohaliku turu jätkusuutlikuks muutmist ja selleks saaks kasutada äh, ja jätkata kasutamist, äh, jätkata Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamist. soovid, soovin teile samuti taaskord meelde tuletada soolist äh, lõhe nii komisjon kui liikmesriigid peavad pöörama rohkem tähelepanu sellele, et nais, naised oleksid rohkem kaasatud äh, VKE-desse ja me peame seda punkti rõhutama selle hetkeni, kuni me hakkame nägema konkreetseid äh, tulemusi. suur tänu teie hea koostöö eest! suur tänu, järgmine variraportöör suur tänu. see arvamus on väga huvitav, eh, eriti kuna Regi komisjon hoiab EKA-de arengutel silma peal, minu jaoks eh, on see eh, eriti huvitav, kuna olen olnud raportöör samuti VKE teemal. raportöör viitab seadusandluse keerukusele ja sellele, kui keeruline on äh, rahastusele juurdepääs. kutsume komisjoni üles lihtsustama seost äh, investeeringute ja struktuurifondide vahel ja riigiabi eeskirjade vahel. samuti kutsume üles äh, looma sünergiat ja täiendusvõimalusi erinevate Euroopa Liidu vahendite vahel, mis on suunatud VKE-dele meie oleme Viie Tärni liikumises eriti kapitaliturgude liidu arengute osas eh, väga huvitatud, eriti mis puudutab varipangandussüsteeme. sellel keskendutakse just taristutele ja VKI-dele rõhutan siin seda, et mida ühtlustatum oleks kapitali kapitalide turg, seda parem oleks äh, suurem juurdepääs äh, VKE-de poolt ka rahastusele. me soovime, et VKE-d oleksid sõltumata nende lähte, lähteliikmesriigist, äh, saaksid kasutada paremini rahastusvõimalusi. vaatame nüüd küsimusi täpsemalt. mis puudutab kõrgetasemelise algatuse taaskäivitamist, siis me tea, teame, et suur vahe on sellel, kas äh, pangad avavad oma rahastamisvõimalused äh, ja teiste rahastamisvahendite vahel. meie leiame, et see on vägagi riskantne, sest milleni see võib viia. investorid äh, kasutaksid neid vahendeid ja tasuksid äh, need vaid sel juhul, kui vastavad laenud oleksid tagasi makstud. selline lahendus on, ongi viinud meid finantskriisini, kuna kõrgema riskitasemega krediit äh, tekkides pankadepoolse kõrge, järjekordse pankadepoolse kõrge reitingu. kui me räägime heast toimivusest, siis on tarvis mitmeid eh, kriteeriume, mis muudaksid selle protsessi läbipaistvamaks, eh, kui me räägime kaasrahastamist ja investeerimispankade garantiidest siis edendaksid need äh, Euroopa investeerimispankade tegevust, kui võrrelda neid äh, tavapäraste pankadega. ma arvan, et me ei, me ei pea siin meenutama teile, kui suur roll oli investeerimispankadel kriisi põhjustamises. seega peaks traditsiooniline pangasüsteem jääma äh, krediidi põhiallikaks VKE-dele ja just seda me peaksime edendama, vastupidiselt sellele, mida selles arvamuses püütakse edendada kolleegid on öelnud, et peaksime parandama eh, reaalmajandus rahandamist, rahastamist ja see puudutab ka kapitaliturge ja seda selleks, et VKE-de jaoks oleks Euroopa rahastusallikad eh, mitmekülgsemad ja huvitavamad. Eh, mis puudutab pensionifonde ja teisi mittetraditsioonilise, traditsioonilisi fonde, siis see muudaks turu veel volatiilsemaks ja riskantsemaks. ja selle olukorra võimalike tekitada võimalike, võimalike kriiside lahendamiseks tuleks kasutada veel rohkem maksumaksjate raha. ehk siis selleks, et tööhõivet suurendada ja arendada kogu Euroopa majandusala, tuleks reformida kogu erapanganduse süsteemi ja eraldada traditsioonilised pangad investeerimispankadeks, seeläbi suurendaksime me nende vastupanuvõimet suur tänu, jätkame kõnelejate härka, härra Nielsen, teie soovisite sõna, olge lahked. Tack så mycket. De här frågorna om eh, krediter eller finansiering till småföretag. suur tänu. me räägime siin rahastamisest eh, ja VKE-de rahastamisest. Eh, loomulikult küsimus on pidevalt akuutne ja sellel teemal me räägime ikkagi ikka ja jälle, kuidas on võimalik VKE-sid toetada ja nende tegevust lihtsustada. minu arust on ka pangad tähtsad aga äh, tihti on näha tendentse ja ka minu enda koduriigis Rootsis on see nii, et äh, mõningad vähesed suurpangad on äh, need, kes kogu pangandusmaastikul domineerivad. Neil on omad osakonnad mitmetes linnades küll, aga näiteks Põhja-Rootsis ja hajaasustustega kohtades neid näha ei ole see tähendab ka seda, et ettevõtjatel on tegelikult raske ligi pääseda laenudele, minna isegi pangakontorisse ja loomulikult eh, on niimoodi vajadus mõelda selle peale, kas peaks pakkuma neile mingisuguseid alternatiivseid võimalusi. niimoodi, et eh, väikeettevõtjad saaksid ligipääsu eh, nendele võimalustele, mida pangad täna ei paku. ja seetõttu tegeleme me ikka jälle selle taama teemaga. nüüd edasi erinevad äh, sidususvõimalused. me arvame tavaliselt, et äh, keskmise ja väikese suurusega ettevõtted äh, on hästi pisikesed, aga kui näiteks on suuremad ettevõtted, kus oleks võimalik osta suurem osalus kellegi kolmanda poolt, siis see oleks üks finantseerimisvõimalus. kümme protsenti väikeettevõtetest Euroopas ei ole tegelikult äh, mitte aktsiaseltsid, äh, vaid äh, tegemist oleks, on tavaliselt kooperatiividel põhinevate ettevõtetega ja siin me räägime ju hoopis teistsugusest struktuurist. nii et siin peaksime ehk tugevamalt mõtlema selle peale, et kõikidel ettevõtetel, hoolimata nende struktuurist, peaks olema võimalus ligipääs laenudele, aitäh! Grazie, president. Progressa, palun. suur tänu. härra Žilov, te ütlesite juba päris palju. mind huvitab see, kas te olete uurinud milline on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete võimalusi seoses Junckeri plaaniga. kas teil on infot selle kohta, mis selles vallas toimub? kapitali äh, Junckeri algatused võib-olla aitavad kapitaliturgudel samuti luua paremaid võimalusi VKE-dele mind huvitaks, kas äh, te jätsite teadlikult selle teema käsitlemata, kuivõrd teil ei ole eriti ruumi või äh, ja, ja kas te olete seda võimalikku põhja, seda oh, valdkonda põhjalikult uurinud? härra Novakov, palun. Thank you very much, sir. First of all. suur tänu. esmalt soovin õnnitleda härra Žilot selle eest, et ta on suutnud kokku panna tasakaalus ja hea arvamuse. toetan tema arvamust igati ja pakun välja, et seda saaks äh, edasi arendada selles suunas, et äh, Euroopa Liidu fondide kasutamisel veelgi enam bürokraatiat vähendada. olen lugenud et, et seitsekümmend protsenti VKE-de omanikest arvavad, et Euroopa Liidu rahastusega kaasneb liiga palju bürokraatiat. ja ma arvan, et eh, kui seda ütleb seitse kümnest VKE-de omanikest, siis me võime nende sõna uskuma jääda. eelnevad kõnelejad on öelnud, et eh, rahastusest jääb vajaka VKE-de jaoks. tegelikult ei pruugi see tõele vastata eh, vajaka on just juurdepääsust rahastamisele, meil on kosmoprogramm, Junckeri kava, programmid on nii äh, kohalikul kui piirkondlikul tasandil, kuid enamikul ettevõtetest ei ole lihtsalt sellist võimekust, et äh, hallata äh, selliseid programme, taodelda raha ja Euroopa projektide aruandeid koostada ähm, olen äh, puutunud kokku mitme Euroopa Liidu riigi VKE-de näidetega ja tean, et on äh, mitmeid äh, vahendeid iduettevõtetele, kuid isegi iduettevõtete korral on selline nõue, et kaasneks nii uur-, uurimustöö nii hal-, haldusküljest kui, kui rahastusküljest seega peaksime mõtlema sellele, et äh, olla paindlikumad, äh, kui me töötame välja erinevaid vahendeid äh, majanduse nii haavatavale osale, nagu seda on VKE-d ja idufirmad. usun, et peaksime kindlasti kiirendama bürokraatia vähendamist, me ei saa endale lubada, et selline bürokraatia hulk lihtsalt edasi läheb Euroopa projektide halduskulud on umbes kaheksa protsenti, see on ametlik number ja see number suureneb, kui me arvestame sinna sekka konsultandid, nõustajad, erinevad teenused, see number võib ulatuda kuni kümne protsendini. kas kujutate ette mingisugust veesüsteemi, mis tarbib ise ühe liitri kümnest, see oleks äärmiselt ebatõhus, me peame konkreetseid samme astuma selles suunas ja ma olen kindel, et kõrgetasemeline töörühm pakub meile enne tähtaega ka konkreetseid tulemusi ja tähtajast räägiti juba varem, aitäh! suur tänu, härra Hetman, palun! suur tänu! ma jagan eelkõnelejate arvamust äh, selles osas, et raportööri tuleb õnnitleda, see on väga hea lähtekoht. ja me saame toetada äh, edaspidi kindlasti VKE-sid, kuid äh, soovin teie tähelepanu juhtida kahele asjaolule. esiteks me peaksime täpselt määratlema sellised valdkonnad, kus rahastussüsteem ei suuda konkreetselt äh, võimalusi pakkuda VKE-dele. sellistes valdkondades saaksime pakkuda alternatiivseid lahendusi. selleks on mitmed äh, instrumendid, tagatised, laenud ja nii edasi. see toimib äh, Euroopas mit-, mitmes kohas väga hästi. me ju näeme, et ka avalikus sektoris eh, eksisteerib konkurents, on tõukefondid, eh, samuti on vähenenud ootused selles osas, eh, milline võiks olla tootlus laenudelt. üldiselt on VKE-del tarvis eh, kiireid ja odavaid rahastamisvõimalusi selleks, et oma ettevõt-, ettevõtet arendada. me peaksime rõhutama just lihtsustamist, lihtsustada tuleks menetlusi, mis on seotud eh, Euroopa rahastuse taotlustega peaksime samuti tagama selle, et menetlusaega vähendataks, sageli nimelt sa-, sageli kohkuvad ettevõtjad äh, just selle ees, kui kaua võtab aega sellise rahastuse taotlemine. me peame mõistma et vahel peavad ettevõtted, ettevõtted tegutsema väga kiiresti ning kui rahastuse taotlemine ja saamine võtab väga kaua aega, siis ei olegi mõtet seda taodelda. näiteks meil on Kosmo programmi ja Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi rahastusvõimalused, kui me oleme, kui me sealtkaudu on rahastust leidnud, siis näeme, et äh, vaid väike osa neist on äh, väikesed ettevõtted, seda seetõttu, et menetlus selleks, et neid raha, seda rahastust saada, on liiga keeruline. suur tänu, härra Van Lister, Nistelrooy, palun. Voorzitter, dank u wel. Slechts ter aanvulling een, een drietal puntjes. Mogelijk is het uh, eh, wijst... Suur tänu. Ma tahaksin rääkida kolmest äh, asjaolust, kolmest punktist. Uh, selles arvamuses, mis puudutab punkti viis siis äh, territooriumid, millest me räägime, võivad äh, tähendada väga suurt äh, erinevust. kas me võiksime äkki taotleda rakendusaruannet selle kohta, et kuidas teada, kuidas territoriaalsed alad mõjutavad olukorda. ja ma arvan, et see on seotud rahastamisvõimalustega kapitaliturgudel kõik sõltub äh, piirkonnast. kui olete pärit äh, piirkonnast, mida on kriis eriti rangelt tabanud, on äh, rahastamisvahendeid märkimisväärselt raskem saada kui näiteks Hollandis. meil oleks vaja seega vastavalt vajadustele kohandatud rahastamise äh, võimalusi äh, arvesse tuleb võtta piirkondlikku kuuluvust, kas tegemist on maapiirkonnaga, üleminekupiirkonnaga ja nii edasi, nii edasi. praegu me räägime asjadest väga üldiselt, räägime VKE-de rahastamisvõimaluste mitmekesistamisest kapitaliturgude kontekstis ja see on kõik väga ähmane. me peaksime konkreetsemalt lähenema praegusel hetkel on lähenemine liiga üldsõnaline. meil võiks olla rohkem sihipärane lähenemine, seda esiteks. teiseks, punktis number äh, neli Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, peaks olema võimalused ka ettevõtetele, aga meil on endiselt raskusi, me võiksime bürokraatia probleemi lahendada ja öö, äh, olen teie analüüsiga enam-vähem päri. ja viimane punkt. VKE, mis see üldse on? meil on öö, äh, erinevad öö, äh, ettevõtted kümme töötajat, vähem kui kümme töötajat, üle töö, kümne töötaja, alla kümne on juba mikroettevõte, siis iduettevõtted. väga suur vahe on, kas on palgal neli töötajat või kaheksa töötajat. mis asi see VKE üldse on? määratlus on ka oluline, kui me teeme oma ettepanekuid ja ma arvan, et me esitame ka sellelaadse muudatusettepaneku. aitäh! Thank you, thank you very much and the last suur tänu ja viimane küsimus või ettepanek, härra Poltšek, palun. Děkuji za udělení slova. Já již pouze navážu na to, co říkal pan kolega. Suur tänu, et mulle sõna andsite. Tahaksin äh, jätkata sealt, äh, kust äh, härra Novakov lõpetas ning teised samuti. See puudutab just bürokraatia koormuse küsimust minu jaoks on oluline see, et meie õiguskeskkond oleks eh, tugev ja läbipaistev ja seda tekstis ka mainitakse. aga minu arust eh, tähendab ka see, seda, et eh, tugev keskkond väikeedele toimimiseks tähendab seda, et õiguslikult on keskkond stabiilne, aga see tähendab ka läbipaistvust ja vähemat bürokraatiakoormat ja ma arvan, et just läbi lihtsustamise, mida juba mainiti, VKE-dele selline keskkond ka luuakse. meie äh, regi äh, komisjoni saime ka lihtsustamise kõrge töörühma esindajatega kokku ja ma arvan, et seda tuleb kindlasti rõhutada käesolevas tekstis ka, kuigi ma tean, et tekst peab olema väga lühikene. härra Žulova, kas te sooviksite veel sõna, et vastata sõnavõtjatele? suur tänu, proua esimees, paar sõna vastutuse, vastuseks ma teen tõesti lühidalt, luban teile. kõigepealt suur tänu variraportööridele, kes siin sõna võtsid, suur tänu ka kõikidele kolleegidele, teistele kolleegidele märkuste, ettepanekute eest see teema pakub huvi meile kõigile ning Regionaalarengu Komisjon tunneb ühiselt muret VKE-de rahastamisvahendite juurdepääsu teema pärast mõningad äh, kommentaarid, ma ei hakka kõikidest äh, kommentaaridest põhjalikult rääkima, aga kõik tundsid muret äh, kapitaliturgudele juurdepääsu pärast ning mitmekesisuse puudumise pärast. väikesed ettevõtted mängivad tähtsat rolli Euroopa territooriumil, aga nad on väga erinevad. Euroopa tasandi määratlus selle kohta, mis see VKE on, ei ole ka piirkonniti on äh, VKE-de on VKE-d väga erinevad, seda teemat siin samuti tõstatati. teine tähtis teema, mis äh, taas ja taas kerkib, oli äh, lihtsustamine, mitte ainult VKE-dega seotud teema, siis erin-, kapitali rahastamisvõimaluste mitmekesisuste ning pangateenuste äh, vastastikune täiendamine. me tahaksime tõesti, et pankade pakutavad rahastamisvõimalused ja kapitaliturgude muud võimalused äh, teineteist täiendaksid. ja veel üks teema, mis on oluline, on see, et äh, kapitalitooted oleksid stabiilsed ning et VKE-d saaksid juurdepääsu rahastamisvahenditele kindlates tingimustes. mis puudutab Junckeri plaani, siis äh, umbes kakskümmend äh, projekti kes esindavad umbes äh, kolmekümmend tuhandet ettevõtet osales projektis äh, ECONi äh, komisjon on siin vastutav komisjon äh, rahastamise valdkonnas, nii et mina jätsin selle teema kõrvale, suur tänu teile teie kommentaaride, teie ettepanekute eest, ootan teie ettepanekuid, muudatusettepanekuid, et ma saaksin parandada oma arvamuse ettepanekud selle ja siis seda selleks tähtajaks, nagu proua esimees ütles, suur tänu. ma vabandan, ma tegelikult ei andnud sõna Euroopa Komisjoni esindajatele minu viga. oleksin pidanud seda tegema enne, kui annan sõna arvamuse koostajale, kuid ähm, annaksin siiski nüüd võimaluse Euroopa Komisjoni esindajale TG Regiost palun Aleksei Mažan FISMA peadirektoraadist. suur tänu, proua esimees, paar sõna Kapitaliturgude Liidu projekti kohta. nagu te teate, Euroopa Komisjon avaldas oma tegevuskava Kapitaliturgude Liidu ülesehitamise kohta kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembris. selle üheks peamiseks prioriteediks oli parandada juurdepääsu rahastamisvõimalustele ettevõtete jaoks ja iseäranis väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. selle eesmärgiks on täiendada pankade rahastamiskanali tegevust, tehes Kapitaliliidu rahastamisvõimaluste näol äh, mitmekesistatud ettepaneku. soovitakse äh, laiendada rahastamisvahendite valikut äh, iseärani siduettevõtete jaoks. selles tegevuskavas on äh, terve rida ettepanekuid tegevuste kohta äh, eesmärkide saavutamiseks. toon mõningad näited selliste tegevuste kohta. kõigepealt äh, pakett Euroopa riskikapitali rahastamise allikate suurendamiseks, kõigepealt siis projekt luua Euroopa ülene riskikapitalifond, samuti ettepanek Juveka õigusaktid puudutab siis äh, rahastamisvahendeid, investeerimisvahendeid äh, riskikapitaliga seoses. siis juurdepääs, äh, juurdepääsu parandamine erinevatele rahastamisvahenditele VKE-de jaoks, info Äh, edastamise kaudu, et liikmes, e-, et väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted saaksid paremini aru äh, rahastamisvahendite äh, ülesehitusest ja juurdepääsust neile. see mõte, et luua üks kontaktipunkt, kontaktpunkt erinevates liikmesriikides kuulub sinna alla ja kolmas näide, vaadata üle prospektuse direktiiv eesmärgiga nõudeid lihtsustada VKE-de jaoks ning parandada juurdepääsu äh, avalikele kapitaliturgudele. suur tänu! kas äh, Regia peadirektoraadi esindaja soovib samuti sõna? ei soovi? nii palju siis VKE-dest meie päevakorras. tuletan teile meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kell seitseteist null null kahekümne neljandal aprillil. ja läheme nüüd päevakorraga edasi. järgmine päevakorrapunkt. jällegi arvamuse projekt. arvamuse koostajaks on proua Konstantse Kreel mitmeaastase finantsraamistiku valimiste järgse läbivaatamise ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud ning äh, komisjoni, enne komisjoni ettepaneku valmimist. mitmeaastase finantsraamistiku määruse kohaselt peab komisjon MFF-i üle vaatama kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks ja seda kõige hiljemalt. eelarvekomisjon otsustas koostada strateegilise raporti valimiste järgse läbivaatamise kohta ja selle eesmärgiks on, et komisjon juba varakult oleks teadlik sellest, et Euroop-, sellest, mida Euroopa Parlament tahaks läbivaatamise käigus saavutada. meie komisjoni ülesandeks on koostada selle kohta arvamus ning meie arvamuse koostaja proua Kreel tutvustab meile oma arvamuse projekti. peaksime rääkima mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamisest, riik, liikmesriikide assigneeringutest siis äh, toetuste äh, grantide tõhususest äh, muude rahastamisvahenditega võrreldes, nagu laenud ja nii edasi ja nii edasi ja siis mis on milline seitsmeaastase mitmeaastase finantsraamistiku eelised ja puudused? seda püüame arvesse võtta oma tänastes aruteludes ning et võtta arvesse siis raporti koostaja, komisjoni, juhtkomisjoni ajakava hääletame oma komisjonis kahekümne neljandal mail, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne esimene aprill. ning saame enne seda veel sellest põhjalikult rääkida. proua Kreel, teil on sõna, palun. suur tänu teile, proua esinaine. minu jaoks on nädala algus veidi veider olnud äh, sellepärast et äh, olin esimest korda täna äh, jällegi lennukis, mis maandus äh, Brüsseli lennuväljal, seda kaks tundi tagasi umbes ja seal mingisugustest normaalsetest oludest küll rääkida ei saa, vähe on lennukeid, vähe on inimesi ja kõik ei ole üldse nii lihtne. ning seda tähtsam on see, et meie parlamendina peaksime tööd tegema selleks, et väga selget signaali anda, et terrorirünnakud on halvad väga selgelt, aga et nad ei piira ka meie tööd. nii et eh, nii, nagu ette võiks kujutada, asjad sageli ei ole, aga sellegipoolest tahaksin täna oma arvamuse projekti esitleda teile, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku. proua esinaine, te tegelikult juba eh, juhatasite teema sisse ja ma tahaksin teha veel omalt poolt ühe märkuse, mis puudutab debatti eh, tuleviku mitmeaastase finantsraamistiku üle Äh, debatis mängib äh, nimelt alati rolli ka see, äh, milline on ühtekuuluvuspoliitika tulemikuse, tulemuslikkuse läbivaatamine ja siin me leiame ka mitmeid aspekte, kus me võiksime öelda, et jah, no tegelikult peaks see siis just ühtekuuluvuspoliitika läbivaatamise alla kuuluma. meie kojas ja Euroopa Liidu institutsioonides on küsimus selles, kuidas Äh, kaitsta ühtekuuluvuspoliitika eelarvet äh, just nende mitmete vastu, kes arvavad, et meil on väga äh, suur eelarve ning seda võiks kasutada teiste asjade jaoks veel paremini kui ühtekuuluvuspoliitika tarvis. nii et seetõttu on ka mõlemad elemendid minu arvamuses kirjas. samuti tahaksin veel ühe Äh, lisamärkuse teha, nimelt selle arvamuse jaoks ma oleksin tahtnud äh, kolm korda sama palju ruumi ja tähemärke. Äh, pidin tegema siin lühidalt, aga teeksin ka ise veel mõned muudatusettepanekud siin sellele ja julgustan ka kolleege seda tegema. sest ühest küljest jah, ei ole võimalik siia üldse lisada veel midagi juurde mm, aga samas teisest küljest on asju, mida saaks ka süvendada. ma alustan oma arvamust äh, sellega, et väga selgelt ütlen, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole eesmärk omaette, vaid et, et et oleks võimalik näiteks uhkeid linte läbi lükata, lõigata või suuri projekte ette võtta, vaid ühtekuuluvuspoliitika, nagu ma siin kordan, on investeeringuprogramm äh, regioonide jaoks selleks, et piirkondi aidata, ükskõik äh, millises olukorras nad parajasti ka ei ole. meil on piirkondi, kes äh, vajavad tugevamat toetust, aga samas on piirkondi, kellel majanduslikult läheb päris hästi aga kes vajavad siiski Euroopa Liidu toetust teatud projektide puhul. ning ühtekuuluvuspoliitika on nii nagu varemgi üht, ainsa instrumendina äh, ka on tegu, mis aitab äh, solidaarsust liikmesriikide vahel äh, aktiivselt rakendada. ja sellepärast räägin ma siinsamas arvamuses ka väga selgelt seda keelt, et kuigi äh, praegusel uuel rahastamisperioodil ei ole äh, me veel väga palju tulemusi näinud, siis ühtekuuluvuspoliitika eelarvet vähendada ei tohiks. oluline on siin arvamuses rõhutada ka seda, et viie äh, fondi kokkusidumine on olnud väga oluline samm, mitte ainult regionaal-, äh, sotsiaal- ja ühtekuuluvuspoliitika fond, aga ka äh, piirkondliku arengu kalandusfond ja teised. nii et viimastel kuudel Äh, ühe või teise äh, projekti puhul, äh, kust, mis siit rahastamist on saanud, olen ma käinud ka kohapeal vaadanud ja näinud seda, et tõesti kasu on olemas, sünergia mõjud toimivad ning samas ka fondide rakendamine ja selle alane teadlikkus on paranenud, ma ei ole kindel, kas see igal pool niimoodi on, aga tõesti positiivseid näiteid on, mida rõhutada ja välja tuua. ja ma arvan, et et eh, sellepärast on seda vaja ka siia sisse tuua, sellepärast et eh, küsimus eh, rahastusvahendite tõhususest ning eesmärgipärasusest on loomulikult asi, mis selle mitmeaastase finantsraamistiku perioodi jooksul meid ka ikka ja jälle, mille juurde tagasi tuleme ja me tahame ju näha ikkagi tulemusi, me tahame näha, et äh, piirkonnad jõuavad kusagile selle raha eest, äh, mida nende toetamiseks kasutatakse. ja praeguses arvamuses on tähtis ka öelda sõnaselgelt, et me on vaja tõukefondide vahenditele lihtsustatud ligipääsu äh, see on oluline äh, rõhuasetus, sellepärast et äh, komisjon on ju äh, kõrgetasemelise lihtsustamise töörühma kokku kutsunud ja seal on juba ideid tekkinud, mis muudatustele ka viitavad. aga mitmed ideed, mis finants, mitmeaastase finantsraamistiku määruses on kirjas, annavad juba mõjusid äh, näiteks äh, äh, sotsiaalfondi puudutavalt, aga siin tuleb ära teha veel palju selleks, et äh, vahendite tõhusat kasutamist veelgi suurendada ning nii juba nagu esimeses arvamuses öeldud, siis see VKE-de finantsvahenditele ja toetamisvahenditele on väga oluline ning ka siin on see oluline veel kord ära öelda. sellepärast, et kokku on lepitud juba uues rahastus Äh, perioodis äh, ja nüüd ei ole veel äh, neid vanasid makseid tehtud, aga igal juhul me ei saa olla päri sellise maksete kuhjumisega, nii et mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisel tuleb kindlasti need tegemata maksed korralikult üle vaadata ja üle arvutada, sest muidu kohapealsed projektid lihtsalt ellu ei kutsutagi Ehm, minu kogemus on see, et eh, Euroopa Komisjon ei ütle piirkondades, et eh, neil on praegu rahastamise nappus, vaid eh, nad lihtsalt leiavad mingisuguseid ettekääneid ja mingisuguseid põhjuseid, mikspärast projekti eest ei tasuta, mis muidugi ka Euroopa poliitika kuvandit ja vastuvõtlikkust äh, muudab äh, see, et äh, bürokraatia suurt hulka Euroopa Liidu puhul ette heidetakse, ei muutu seeläbi mitte põrmugi. ja oluline on see, et me kindlasti peaksime seda poliitikat tõhusamalt tegema ning seda niimoodi ka müüma ja liiga palju bürokraatiat kindlasti Äh, tekitab äh, probleeme, aga samas peame me ütlema, et see, et rahastamisvahendid, äh, et maksed on tegemata, et see ei ole seotud suure bürokraatiaga. erinevaid rahastamisvõimalusi on veel, aga need on niivõrd keerukad, et neid ei kasutata väga edukalt, et neid kasutatakse küll veidi paremini, aga mitte nii hästi, kui me lootsime ühtekuuluvuspoliitika uue määruse loomisel. ma tean, et äh, Jan Olbricht on ka siin saalis, on küll, ütleb kõneleja. Äh, Janiga olin ma mitmel korral ka ühenduses ning äh, rääkisime sellest, mida tema raportis kirjutab eelarvekomisjon nendes küsimustes. ma arvan, et oleme siin enam-vähem ühte meelt. siin võin öelda, et jällegi räägitakse pidevalt mitmeaastasest finantsraamistikust ja sellest, kuidas mitmeaastased programmid, näiteks ühtekuuluvuspoliitika või Horisont kaks tuhat kakskümmend, kui pikalt need kestavad. mina olen siin omaenda aru, ähm, arvamuses viidanud sellele, et äh, programmi tööperiood seitse aastat äh, on ennast äh, õigustanud ja seda ei tohiks muuta aga ma saan aru muidugi, et äh, finantsraamistiku äh, periood äh, võiks olla seoses ka komisjoni ja parlamendi mandaadiga, aga muidugi ühtekuuluvuspoliitika programmi tööperioodiks seitse aastat minu arust on väga raske, viis aastat on väga raske, sellepärast et, et kui pihta hakatakse, on mandaat juba läbi, nii et sellepärast olen ma rõhutanud, et seitse aastat on tegelikult hea kogemuse juba andnud aga ma tean, et äh, eelarveperioodiks on äh, eelarvekomisjon juba äh, mõelnud ka kaks korda viis aastat, aga siin ei taha ma kuidagi mingisugust ennatlikku otsust langetada. minu arust on mõlemad perioodid täiesti võimalikud ja seetõttu tahaksime kokku istuda variraportööridega, et seda tõhusalt läbi rääkida. aga mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise arutelu ei ole ilmselt äh, õige koht, kus ühtekuuluvuspoliitika äh, programmi tööperioodi äh, seitsmeks aastaks või viieks aastaks või ükskõik milliseks perioodiks lühendada, ma arvan, et me peaksime ikkagi paindlikuks, paindlikuks siin jääma ja jätma selle küsimuse ühtekuuluvuspoliitika tulevikudebati juurde nii et lühidalt võtsingi selle asja kokku, ma usun, et te põhimõtteliselt neid ideid saate äh, Äh, mõista ja heaks kiita ning äh, loodan, et seda arvamust saate ka rikastada veel muudatustepanekutega ja teen seda ka ise, suur tänu! suur tänu ja nüüd äh, alustame arutelu ning alu-, alustan siin variraportoritega ja Rahvapartei nimel saab sõna kõigepealt härra Novakov, palun! suur tänu teile, esinaine! jällegi kõigepealt äh, härra Krell, äh, hea arvamus, äh, suur aitäh koostöö eest ja suur aitäh arutelude eest. Neil on siin muudatusettepanekud ja kindlasti mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine on väga oluline hetk kogu programmide perioodi jaoks, eriti kui me ütleme, et see ei ole selline olnud eh, nii, nagu kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend arvati, vaid eh, tegelikult kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat kakskümmend. ja meil on N pluss eh, üks ja kaks, kaks ja kolm reeglit ning see tähendab ka seda, et regioonidel on võimalik siis oma projektid ellu viia arvamustes tihti öeldakse, kui oluline on sünergiate loomine ja peab ütlema, et hoolimata sellest, et volinik Retsu tõesti jõupingutusi teeb siin, ütleksin ma, et sünergia erinevate rahastamisvahendite vahel võiks olla küll palju-palju suurem. ma mäletan arutelusid päris algusest äh, Ehm, ESIF-i programmide kohta tehti siin komplimente, aga küsimus ei ole mitte selline, mitte ainult Junckeri kavas ja teistes äh, rahastamisvahendites, mis meil on, aga toon siinkohal näite. sotsiaalfond ja EGF katavad põhimõtteliselt äh, samasuguseid teemasid äh, ja liikmesriigid peavad ise otsustama, et millist fondi nad täpselt kasutavad. ma usun, et see on jällegi bürokraatiaga ülepingutamine ja see tegelikult äh, ka toetuse saajaid ja potentsiaalset toetuse saajaid ajab segadusse. me peaksime kindlasti olema ettevaatlikud selle mitmeaastase äh, läbivaatamise äh, või muutmise osas, sellepärast et erakorralised olud praegu pagulastega, tegemist on ju väga tundlike teemadega ja kuigi meil on väga hea või noh, üks hea ettepanek, eh, kus eh, siis eelmise programmeerimisperioodi ülejääke soovitatakse kasutada nende riikide jaoks, kes kõige rohkem peavad praegu rinda pistma pagulasvoogudega. aga ma arvan, et sellest ei aita, selleks, et meie tänasele kriisile lahendus leida. Eh, ei tea, millal see kõik lõpeb, kindlasti mitte järgmisel nädalal, järgmisel esmaspäeval aga lõpeb see igal juhul ja siis ei tohiks meil olla olukorda, kus me oleme kulutanud kõik, mis meil oli, selleks, et pagulaskriisiga äh, toime tulla ja samas äh, meil ei ole üldse mingisugust raha VKE-dele, noortele ega noortele ettevõtjatele nii et äh, suur tänu veel kord selle arvamuse eest ja ma ootan äh, tõesti selle protsessi lõpetamist, äh, muudatusettepanekuid ja ka head arvamust kokkuvõttes, suur tänu! suur tänu! järgmine variraportöör on härra Luer, palun! suur tänu! tahaksin tänada proua Kreeli äh, hea tasakaalus ja üldiselt äh, sellise raporti eest, millega me saame päri olla, ECR-i fraktsioon arvab, et mitmeaastase finantsraamistiku äh, maksete, nii nagu kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on kokku lepitud, nendest kokkulepetest peaks ka sellises mahus kinni pidama. ja seetõttu ei Eh, toeta me eh, siin lagede suurendamist mitte, vaid pigem eh, olemasolevate rahade ärakasutamist. sellised küsimused nagu tänane pagulaskriis on jah, tõesti traagilised, aga neid ei tohiks kasutada eela-, ehm, siis võimalusena suurendada rahalisi vahendeid. meie fraktsioon toetab tõhusat Euroopa eelarvepoliitikat, suveräänseid võimalusi liikmesriikidele otsustada ning projektide toetamine ning äh, siin äh, härra Noviko, Novakovi äh, kommentaar siin sellest, et on erinevaid paralleelseid rahastamisvahendeid, tõesti on õige, et siis on maksetega viivitamist, on ka maksete teostamatust, mis on juba ka viinud probleemideni käesolevas rahastamisperioodis selliseid probleeme tuleb vältida selleks, et äh, ühtekuuluvuspoliitika tõesti saaks hästi ellu kutsutud äh, ning ei mõjutaks äh, kasusaajaid ja toetuse saajaid, sealhulgas VKS-id ning nendes riikides ja piirkondades, mis sõltuvad Euroopa rahastamisvahenditest ning rõhuasetus finantsinstrumendile on siin väga huvitav, mille härra proua Pereso tegi Euroopa Liit äh, rahastab ainult meetmeid, äh, kus on väga selge lisandväärtus, nii et kui äh, siis Euroopa Liidu rahastamise lisandväärtus on suurem kui selle liikmete panuste summa. räägitakse siin olulistest abistavatest projektidest ja programmidest ning teatud toetuse saajatele ei tohiks saada lihtsalt elukutseks või sissetulekuks, nii et niimoodi ma näen selliseid rahastamisvõimalusi ja muidugi mitmeaastases rahastamisel on äh, erasektorile omad eelised, aga ma kujutan ette, et meil jääb alati see debatt jõusse, et mis on ennustatavuse, äh, stabiilsuse ja paindlikkuse vahel see õige tasakaal. Äh, selge on, et äh, mõningad paindlikkuse vahendid, mida mitmeaastases äh, finantsraamistikus praegu kasutatakse, on kasulikud, aga paindlikkus, just eriti rahastamisvahendite kiirem ärakasutamine ei tohiks viia selleni, et eelarve lõplikult suureneb. ja siis lihtsustamise suhtes mul on mõningad murepunktid siin, et komisjon vist saab valesti või äh, hägustab Äh, seda lihtsustamise mõtet äh, nende suuniste kvaliteedi ja kvantiteediga, see on siin kolmanda lehekülje äh, all komisjoni enda raportis ära toodud. praegu aga lihtsustamist ei ole sellisel kujul ja ma usun, et me peaksime ka seda oma töös järgima ning just toetuse saajate ja taotlejate jaoks peaks olema lihtsustamine vajalik ning liikmesriikide jaoks ka, aga see ei peaks olema just komisjoni ja komisjoni töötajate huvides, selle lihtsustamine, suur tänu! suur tänu eh, teile ja järgmine variraportöör olengi mina, ütleb esinaine. nii et äh, lubage, et mina siis äh, eh, ütle, oma emakeeles äh, esitan teile omad äh, ettepanekud. austatud kolleegid, kõigepealt äh, ütleb proua Mihhailova, tahaksin ma tänada proua Kreeli, kes on meie komisjoni raportöör, suur tänu selle ettevalmistatud arvamuse eest ja tahaksin mainida siin mõningad olulised aspektid ka enda poolt. tegemist on teemadega, mille puhul mul on väga hea meel, oleme me sama meelt. esiteks mis puudutab mitmeaastase äh, finantsraamistiku läbivaatamisest, siis jah, loomulikult äh, tänaseid poliitilisi äh, keskkonnamõjureid tuleb arvesse võtta, näiteks pagulaskriis, näiteks terrorivastane võitlus ning see kannab ka endas majandus- ja rahanduskriisi järelmeid loomulikult hilised maksed või tegemata maksed teatud viivitused programmidega on teh-, tekkinud seetõttu ja praegusel hetkel on äh, peaaegu et võimatu äh, juba alanud programmide mõjusust kuidagi hinnata. ja sellepärast äh, peaksime maksimaalselt tõstma ühtekuuluvuspoliitika tõhusust ning mobiliseerima ka vajalikud ressursid liikmesriikides. seda kõike selleks, et äh, Euroopa poolaasta soovitusi rakendada ning suurendada ühtekuuluvusprogrammide tõhusust. me peame leidma äh, õige tasakaalu tulemuspõhisele eelarvele ning teisest küljest menetluste lihtsustamisele. ning äh, kasutama ka meetmeid, mis on seotud hea juhtimisega. meetmed tänases Äh, programmiperioodis äh, näiteks territoriaalse koostöö äh, meetmeid saaks kasutada ka selleks, et tänase pagulaskriisi järelmitega toime, toime tulla ning loomulikult keskendudes ka peamistele teistele prioriteetidele. siis Euroopa strateegiliste investeeringute fond ja uued rahastamisvahendid pakuvad paindlikkust selleks, et toetust anda teistele Äh, projektidele ning äh, äh, motivaatoreid annab see ka tulevaste projektide jaoks. meil on vaja koordineerimistegevust selleks, saada sidusust ning siseriiklikud Euroopa Liidu ja Euroopa Investeeringupanga vahendid oleksid tõhusalt seotud, sealhulgas ka Euroopa strateegiliste investeeringute fondi vahendid komisjon peaks tegema ettepanekuid selleks, et parendada programmide elluviimist äh, ülejäänud mitmeaastase raamistiku, finantsraamistiku osas ning et tagada äh, praeguse piiratud eelarvevahendite äh, parim võimalik rakendamine. selle asemel, et muuta riiklikke assigneeringuid peame me tegema kõik selleks, et äh, tagada lihtsustamine ning et tagada parem tõukefondide ja teiste programmide äh, sünergiate loomine. ning me peame grante ja teisi äh, finantsinstrumenti paremini siduma. me peame arvestama ka Euroopa investeeringufondide vahendeid tagama head juhtimis- ja halduspraktikat ning rakendama ka Euroopa poolaasta eh, ettepanekuid. härra Omažee eh, peaks olema veel sõnasoovijate hulgas, aga teda ma ei näe ja nüüd saab sõna proua Vana, palun. suur tänu teile, eh, esinaine proua kolleeg Kreel, suur aitäh selle arvamuse projekti eest. tõesti Eh, meie arust on tegemist eh, väga hea tööga ning eh, suures osas saame ka seda toetada. Te juba mainisite seda, et väga hästi olete te rääkinud ka ühtekooluspoliitika tähendusest Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamisel, mis õnnestus väga hästi ning loomulikult ka struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamine praeguse pagulaskriisi osas nii et te rääkisite siis eh, ühtekuuluvusvahenditest ning eh, tõukefondide vahenditest eh, üldisemalt, nii et oluline on see, et selles osas ja sellises vormis oleks siin mainitud. mis nüüd vajaka jääb, on kliimakaitse küsimused ning Euroopa struktuuri- ja investeeringufondide panus kliimamuutuste vastases võitluses, nii nagu Luksemburgi eesistuja rõhutas. ja viide äh, sellele kohustusele kakskümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest kliimakaitse eesmärkideks kulutada. Äh, siin eriti just, kui me räägime COP kahekümne ühe eesmärkide rakendamisest, äh, see oleks meie jaoks väga tähtis. siis, mis puudutab lihtsustamist ja lihtsamat ligipääsu tõukefondide vahenditele, me tahaksime siin näha ette sõnastamismuutust, praegu on siin räägitud sellest, et lihtsustamine rakenduks finantsinstrumentidele, aga tegelikult paremat tasakaalu on kõikide instrumentide vahel vaja ja meie ju teatavasti oleme eh, rahastamisinstrumentide suhtes veidikene kriitilisemad, nii et eh, nende parem mõjusus ja kasutamine ei ole olnud veel eh, tõestatud ja seetõttu räägiksime me siin ka äh, näiteks laenudest ja teistest vahenditest, nii et teeme siia muudatusettepaneku. nüüd äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise võimalus on ka praegu mõelda edaspidiste äh, eesmärkide peale ning me teeme muudatusettepaneku, mis puudutab SKT ja enam ehk uute indikaatorite ja kriteeriumite loomine et mitte ainult me ei räägi rahva kogutulust äh, või muust, mille järgi mõõtmine toimub. nii et äh, su-, ootame head koostööd ja veel äh, kord suur aitäh selle suurepärase raporti projekti eest! suur tänu, härra Matta, palun! proua Tamata. parlamendi panus äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamises on ülioluline, aga mis, ja seda eriti eelarve ja regionaalarengu komisjonide aspektist. Äh, mis puudutab nüüd arvamuse projekti, siis siin on tõesti mainitud äh, põhiliselt põhilistest aspektidest tuleb parandada koordinatsiooni ja sünergiat erinevate fondide ja, ja muude Euroopa Liidu instrumentide vahel räägitakse ka lihtsustamisest ja rakendamise kiirendamisest, eh, ühtekuuluvuspoliitikast ning makseviivitustest. meie leiame, et eriti hea on see lõik, mis räägib eh, liikmesriikide piirkondlikke pingutusi selle nimel, et luua õiged eh, asüülitaotlejate ja migrantide vastuvõtmiseks ja selleks on tarvis liikmesriikidel täiendavat tuge suunata erinevatele piirkondadele, tuleks uurida seda, kuidas finantsraamistik sellest aspektist toimib. aga ma sooviksin midagi siiski lisada ja esitame ka sellekohase muudatuse ettepaneku. esiteks, finantsinst-, finantsinstrumendid, toetused peaksid olema mitmes sektoris tõhusaks toetusvahendiks, aga raportis tuleks rõhutada just seda, et tarvis on täpsemaid äh, uurimusi selleks, et me teaksime, kui tõhusad erinevad toetused erinevates poliitikavaldkondades on. põhjenduspunkt viiskümmend kolm, kus räägitakse Euroopa Liidu eelarve eeskirjadest, seal mainitakse, et finantsinstrumente peab kasutama täiendava meetmena e-, eksante hinda, eelhindamise põhjal ja kus on ära toodud ka Euroopa Liidu üldised strateegilised eesmärgid koos äh, Euroopa Liidu teiste rahastamisvahenditega. teiseks ühtekuuluvuspoliitika ja sünergia, muidugi on väga hea, kui Horisont kaks tuhat kakskümmend ja tõukefondid äh, omavad sünergiat, see on kõik väga hea, aga kui Horisont kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend projekti ja globaliseerimisega kohandusime fondi rahasid kasutatakse, siis äh, nagu eelmisel sügisel täiskogus kinnitati, siis äh, oleks tarvis lihtsustada kõiki meetmeid äh, selleks, et äh, ühtekuuluvuspoliitikat tõhusamaks muuta. seda tuleks teha kiiresti, aga me ei tohi silmist kaotada eesmärki Äh, või võimalike vigade kontrollimise osas, eriti nagu on rõhutanud raportöör artiklis kaks, seal räägitakse siseriiklikest säte, sätete, sätetest, mida ei saa vähendada äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise käigus aga samas on meil sama määruse artikkel seitse, kus öeldakse, et äh, keeruliste olukordade ja teatud liikmesriikides kriisi tõttu tekkinud keerulise olukorra arvesse võtmiseks on kulutatud kuni neli miljardit eurot ja oleks hea näha, kuidas neid sätteid ka reaalselt rakendatakse. meie leiame, et me peame rõhutama sellist Euroopa poliitikat, mis keskendub just investeeringutele tuleb kaasata ka stabiilsuspakti siseriiklikud instrumendid, nagu me oleme algusest peale rõhutanud. suur tänu, aitäh teile, härra Albrecht. kuna ta on siin, siis äh, me saame jätkata olen siin, istun nüüd kahel toolil äh, komisjoni aseesimehena, aga raportöörina soori, soovin äh, proua Kreelit tänada väga huvitavate tähelepanekute ja järelduste eest, küll aga on mul mõned ettepanekud. nagu te teate, siis esimese, äh, esimene raporti projekt on saadaval eelarvekomisjonist ja te kindlasti leiate, et äh, see on jagatud kolmeks osaks selle komisjoni arutelus on selgelt välja tulnud ka see, et need kolm osa keskenduvad tähtsatele äh, küsimustele. esiteks, äh, tõeline läbivaatus. loodan, et äh, siin komisjonis saab küsida komi-, see komisjon saab paluda ka ühtekuuluvuspoliitika läbivaatamist, mitte ainult järgmise raporti valguses, vaid eh, teha seda kuidagi nii, et see oleks seotud mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisega ja seda enne, kui tehakse ettepanek komisjonile. Eh, määruses on see kirjas ja sellist eh, läbivaatust on tarvis. raportid aga vajavad teistsugust standardit kui läbivaatus. läbivaatus tähendab, et komisjon võtab õiguse öelda, mis saab näiteks sellest või tollest artiklist. seega meie esimene arvamuse esimene osa keskendub läbivaatamisele. komisjoni dokumendi ettevalmistamine. meie ettepanek on järgmine, mida tuleks muuta kohe äh, ilma uusi väljavaateid ootamata, sellepärast me käimegi välja nende läbivaatamise, mitte muutmise, tuleb käsit-, käsitleda uusi väljakutseid, uusi probleeme, sellepärast on vaja tegeleda just läbivaatamise äh, vastavalt äh, aastaks seitse, kaks tuhat seitseteist, kaheksateist, üheksateist, kakskümmend, tuleb keskenduda sellele, mida tuleks muuta, mis tuleks läbi vaadata, näiteks äh, näiteks tegemata maksed, me teame, et tulevatel aastatel ei jätku ju piisavalt raha Ühtekuuluvusfondis makseteks, Konstants mainis seda samuti, me võime olla enam-vähem kindlad, et äh, olukord äh, tegemata maksetega jätkub, seega see osa tuleks läbi vaadata. ja mis saab äh, läbivaatuse järeldustest selle raporti Regionaalarengu Komisjoni arvamus peaks rõhutama samuti, et see keskendub äh, just nendele aastatele ja sellest edasi tuleks rõhutada ka teisi elemente, osad elemendid, mida täna on siin mainitud, äh, keskenduvad äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta järgsele perioodile, osad aga praegusele ajale, seepärast tuleb eristada need elemendid, mida tuleks kohe muuta kohe ja mida muuta tulevikus. ning lõpetuseks jah, meie raport äh, teeb ettepaneku per-, perioodiks, mis algab viie aasta pärast, see on parlamendi jaoks väga pikk äh, periood, nõuab poliitilisi arutelusid ja nii edasi, aga me teame, et meie praegune süs-, süsteem äh, kui me vaatame ühtekuuluvuspoliitika aspektist, seda on see katastroofiline me oleme juba kolmandas aastas, aga samas me ei ole teinud ühtegi edusamme, meil on äh, viieaastane programm, kolmandal aast-, kolmandaks aastaks ei ole saavutatud praktiliselt mitte midagi, mis saab siis viie aasta pärast. teeme ettepaneku, et viis aastat on hästi, see sobib, aga mõned äh, ettepanekud äh, põhinevad mitmeaastasel finantsraamistikul ja nende pea, nende juures tuleks kasutada viis pluss viis lähenemist. mitte, ja, ja seetõttu tuleks läbivaatus teha siis mitte kolme poole aasta pärast aasta pärast. muidugi seisab ees pikk debatt, võib-olla lõpetame tõesti seitsme aastaga, aga ühe, üht, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat, siis viis aastat ei sobi kohe kindlasti mitte, seitse oleks hea, kümme oleks veel parem. see on meie ettepanek. ja muidugi võtame arvesse ka teie komisjoni arvamust seoses meie raportiga, aitäh! suur tänu, härra Van Milterberg, palun! suur tänu raportöörile selle suurepärase töö eest, kõigepealt ähm, arvamuse projekti lõige kaks, ma arvan, et me saaksime võtta, saama võtma kokku Euroopa fondide mõju, aga see on väga varajane arv, ma tunnen tõsist muret selle vahearuande andmete pärast, sellepärast et mõningate programmide ope-, rakendusest algusest on äh, väga vähe aega möödunud ja andmed seega pole veel muljetavaldavad ja ma pole raportiga nõus arv, arvamuse punkti number üheksa osas. ma usun, et programmi periood, finantsraamistiku periood peaks olema viis aastat, ma olen veendunud, et finantsplaneerimine peaks olema kooskõlas poliitilise mandaadi kestusega, sellisel juhul oleks demokraatlik legitiimsus suurem, aruandluskohustuse täitmine parem. ma arvan, et see on täiesti võimalik ning me peaksime selle poole püüdlema, sellepärast et meil on oma mandaat, oma ametiaeg ja ma leian, et Euroopa Komisjoni ja meie ametiaja äh, kooskõlla viimine finantsraamistiku äh, perioodiga oleks igati õigestatud. suur tänu ja härra Voom, suur tänu arvamuse koostajale selle arvamuse ettepaneku eest, väga olulised punktid on siin välja toodud, lihtsustamine muuhulgas me peame vaatama, kui palju on meil võimalik saavutada lihtsustamise vallas pärast töörühma tööd, kas see protsess võtab aega või saame seda kiiresti teha. loomulikult see teema puudutab eelarvet ja eelarvega on seotud mõningad olulised sõnumid. praegusel hetkel on väga raske otsustada selle üle, mida on vaja muuta, sellepärast et kõik on alles algusjärgus. teiseks, liikmesriikidel on juba tehtud assigneeringud struktuurifondide raames ja väga raske on seda muuta, kui täiesti, kui mitte võimatu. nii et seda on raske analüüsida ka eelarvest rääkides, maksete mahajäämus on selle aasta lõpuks umbes kaks miljardit, aga tulevikus tõenäoliselt muutub see mahajäämus suuremaks ja seetõttu tuleb mingisugune lahendus probleemile leida. nõukogu aga ei tunnista probleemi kui sellist ja seetõttu igal aastal peame jällegi relvade juurde asuma äh, ja kui me hakkame rääkima eelarvest, siis on komisjon ja parlament ühel pool, nõukogu teisel pool, aga varem või hiljem tuleb meil mingisugune lahendus probleemile leida, sellepärast et muidu jää, kuhjub tegemata maksete hulk tulevikus veelgi rohkem. ja siis äh, rohkem tulemustele suunatud eelarvestamine, sellest oleme palju rääkinud, suurem osa meist on nõus, et mõte iseenesest on hea, aga ma sooviksin küsida, et millisel kujul ja millal? kas õige pea või hiljem meie finantsperioodi lõpuosas ja veel üks kommentaar, mis puudutab äh, seda sooritusreservi. kolleegid mäletavad ehk, et me olime sellele vastu omal ajal me leidsime, et seda pole vaja, aga nüüd siis äh, ühte osa struktuurifondi vahenditest hoitakse tagasi ja seda peaks äh, praeguse programmi perioodi lõpus uuesti ümber jaotama. me peame seda analüüsima, kas need vahendid suunatakse ümber äh, sihtotstarbeliselt, millal seda tehakse, see mõjutab äh, aastaeelarveid ja mitmeaastast finantsraamistikku, sellest me pole aga veel rääkinud ja võib-olla äh, me võiksime seda teha ning igal juhul peaksime selle silma peal hoidma. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Presso. suur tänu, proua esimees. ja minagi sooviksin tänada kolleeg proua Kreeli selle arvamuse ettepaneku koostamise eest see on väga oluline. me vaatame, kasutame ära oma eelarvealaseid pädevusi, vaatame üle Euroopa Liidu eelarvevahendite kasutamisega ühtekuuluvuspoliitika raames, see on väga oluline tegevus ning pole vähimat kahtlust, et meie komisjoni seisukohast on see samuti oluline, see ei kuulu mitte ainult eelarvekomisjoni pärusmaale ka mina leian, et äh, tegemist peaks olema tõelise finantsraamistiku läbivaatamisega, mitte lihtsalt äh, lihtlabase hinnanguga. nagu Jan Olbracht meile meelde tuletas, on äh, eelarvel tõsiseid puudujääke tegemata maksete kuhjumine äh, ning äh, olulised otsused, mida nõukogu langetab, millel on oma finantsmõjud, äh, kuid samal ajal eelarve jääb muutmata. see seab ohtu ühtekuuluvuspoliitika tulevikku. ühtekuuluvuspoliitika jääb teiste valdkondade varju, sellepärast et ja, ja kannatajaks, kuivõrd mitmeaastase finantsraamistiku eelarveotsused jäid hiljaks, võib-olla võiks kasutada alati alati tekib oht, et hakatakse kasutama ära ühtekuuluvusfondi vahendeid. nii nagu ma juba ütlesin, tegemata maksete arv kasvab ning ähm, puuduvate vahendite kasutamine ühtekuuluvuse fondide, fondide vahendist on äh, olulised asjaolud, millele tuleb tähelepanu pöörata läbivaatamise käigus äh, ning juhtida tähelepanu sellele, et kõik meie, kogu meie tegevus äh, ning komisjoni tegevus on olulised ja lihtsustamisega tuleb jätkata, sellepärast et ressursse ei saa kärpida, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika ja poliitiliste fondide ülesehitus on liiga keeruline. ühtekuuluvuspoliitika on oluline piirkondade ja regioonide jaoks, aga nende fondide kasutamine on bürokraatia koorma tõttu väga keeruline. võib-olla viis pluss viis arutelu peaks siinkohas ka, kohal ka kõne alla tulema. Euroopa Liidu eelarvepoliitikas võib-olla võiksime kanda hoolt selle eest, et parlamendi ametiaeg ja mitmeaastane finantsraamistik kattuksid, et tegemist oleks viieaastase perioodiga. on selge, et praegu ei ole see võimalik. aga kõigepealt me peaksime ühtekuuluvuspoliitikas tagama viis pluss viis ning me ei peaks ressursside kasutamist ressursside kasutamisega viivitame rohkem. sellest kõigest räägime muidugi siis, kui räägime ühtekuuluvuspoliitika läbivaatamisest, kuid ma arvan, et me peame ajastuse kallal igal juhul veel edasi töötama, ühelt poolt peame kandma hoolt selle eest, et vahendeid kasutatakse, et kõik vahendid kasutatakse ära ning samal ajal, et neid vahendeid ei kasutataks liiga aeglaselt, aeg muudkui läheb majanduskeskkond muutub kiiremini kui kunagi varem ning äh, seetõttu võib ressursside kasutamine ühtekuuluvuspoliitikas jääda veelgi rohkem ajast maha, sellega me küll leppida ei saaks. siis olen nõus ka nende eelkõnelejatega, kes äh, on öelnud, et Euroopa rahastamise pro-, probleem seisneb selles, et meil on kulukohustused ja makseassigneeringud ja need peaksid olema kokku langevad kooskõlas. Äh, e, esimese viie aasta jooksul ühtekuuluvuspoliitikas ei kasutata ära kõiki fond, vahendeid, mis on äh, mis on selleks eraldatud äh, ning plaanitud, kui seda ei tehta, siis äh, see võib tekitada hiljem makseassigneeringute vallas tõsiseid probleeme ja teostamata maksete probleem väärib äh, meie tõsist tähelepanu. see muudab struktuurifondide käsi-, kasutamise lõppfaasi väga keeruliseks kohalikele ja piirkondlikele ametivõimudele. suur tänu, härra Hetman, teeme sõna suur tänu, proua esimees. tahaksin tänada raportööri selle hea arvamuse projekti koostamise eest. siin on kajastatud kõiki olulisi punkte, kuid mul oleks hea meel, kui me saaksime oma arvamuses toonitada pisut rohkem seda, kui oluline on ühtekuuluvuspoliitikaga pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. oleks tore, kui see tuleks kuskil öö, konkreetselt välja. ühtekuuluvuspoliitika kui poliitilise tegevuse eraldi valdkond peab olema rahastatud piisavalt ning jätkuma ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. samuti on mul hea meel, et äh, arvamuse koostaja räägib erinevate struktuurifondide kasutamise sünergiast. ka siin võiksime veelgi tegevust parandada. sünergia vajadus kasvab Äh, iga päevaga ning äh, seda arvesse võttes äh, seni saavutatud sünergia jätab veel soovida, võiksime veel kutsuda ehk siis üles sünergiat veelgi suurendama Euroopa regionaalarengu ning sotsiaalfondi vahel näiteks. see teeks meile kõigile rõõmu ning see idee väärib igati toetust. sünergiat praktikas ei olegi teab mis kerge saavutada. kui me konkreetsemalt äh, seda siin välja toome, oleks see tore. kui me mainime näiteks sellist äh, sünergiat konkreetselt äh, ning saavutaksime selle, siis oleks see igati kiiduväärt saavutus. ja olen raportööriga nõus, et meil on vaja seitsmeaastast äh, perioodi, finantsperioodi. kui me vaatame, millal äh, erinevad programmiperioodid alguse saavad, äh, siis need vahe, ajavahemikud on lühikesed ja see võib-olla, sellel võib olla oma negatiivne mõju, härra Paltšak. Mm, Dvěma bodům suur tänu, et andsite mulle sõna, ütleb härra Boltšak. tahaksin siin öelda kahe asja kohta. esiteks siis äh, äh, pagulaskriis ja migratsioonipoliitika, mul on väga hea meel, et sellest aspektist äh, ka arvamuse äh, koostaja proua Kreel räägib punktis seitse, kus migrante ja asüülitaotlejaid mainitakse tahaksin just rääkidagi nendest poliitikatest ning äh, kaks omavahel lahku lüüa. ma arvan, et need ei ole sama asi. ja need riigid, kes võtavad vastu äh, pagulasi, peavad äh, saama vahendeid selle jaoks. aga me peaksime mõtlema selle peale, kuidas me täpselt seda ette kujutame, kuidas selliseid vahendeid äh, jagama peaks ning siis edasi tasumata arvete küsimus. sellest rääkis juba proua Presso. mina olen ise veendunud selles, et, et tegemist ei ole äh, konkreetselt ühtekuuluvuspoliitika küsimusega. me peame seda ütlema väga selgelt, sellepärast et see ei ole ainult mitte ühtekuuluvuspoliitika usaldusväärsuse küsimus, vaid Euroopa Liidu oma tervikuna ja siis äh, sõnasoovijaid, kas on veel aruteluks? Äh, kolleeg Kataliina Rubianis äh, Regio peadirektoraadist saab sõna. suur tänu, proua esimees. teen äärmiselt lühidalt, peamiselt seetõttu, et oleme nõus arvamuse üldpõhimõtetega. Need üldpõhimõtted kajastavad väga hästi komisjoni seisukohti Euroopa struktuuri äh, ning äh, investeerimisfondide kohta äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise valguses. meie jaoks on üheks peamiseks prioriteediks äh, lihtsustamine, seda mainiti siin mitmes sõnavõtus ning loodame ammutada inspiratsiooni kõrgema tas-, kõrgetasemelise töörühma tööst. teiseks meie eesmärgiks oleks muuta meie poliitiline tegevus rohkem tulemustele suunatuks, hoolimata sellest, et selles vallas on juba nii mõndagi saavutatud selle programmiperioodi käigus, eks ante tingimuslikkus ning Euroopa majanduspoolaasta ning selle arvesse võtmine. kolmandaks prioriteediks on meie poliitilise tegevuse muutmine paindlikumaks ning väljakutsetele paremini reageerimaks ja samas struktuuri, struk-, selle struktuuri alal hoides. see on väga oluline komisjoni jaoks ka läbivaatamise käigus. ka mõned sõnavõtted viitasid siin lõikele neli arvamusest mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamisega toimub ka tehniline ülevaatamine, mille käigus vaadatakse üle riiklikud assigneeringud liikmesriikidele ning võetakse seejuures arvesse ajakohastatud statistikat. see toimub sel aastal, see läbivaatamine ning selle tulemusena võib äh, ühtekuuluvuspoliitika vahendeid suurendada nelja miljardi euro võrra ka perioodiks kahe tuhande, kaks tuhat seitse kuni, kuni kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend. seda üldmääruse artiklist üheksakümmend kaks lähtudes ning mitmesse finantsraamistiku artiklist seitse lähtudes. ja veel üks kommentaar, mis ei puuduta mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist otseselt, aga ühte teist tööd, mida teeme paralleelselt, nimelt vaatame üle ka mõningad õigus- aktid, mis äh, muutuvad kehtetuks, äh, see nõndanimetatud top-up harjutus ning suurendatud majand-, äh, kaasrahastamise määr riikidele, kellel on majand-, analüüsime, kas hakkame, kas pikendama seda eri kaasrahastamismäära Küprose jaoks või mitte. suur tänu, härra Van Nistelrooy, ma vabandage, et ma teile sõna ei andnud, nüüd on teil sõna, palun võib-olla ma ei tõstnud oma kätt piisavalt kõrgele, katsun äh, tulevikus seda paremini teha. teen lühidalt. meil on ähm, hea töödokument, millest äh, lähtuvalt saame oma tööd jätkata ja mis äh, piisavalt toob välja meie regionaalarengu komisjoni prioriteete. mõnikord on mul tunne, et me peame Äh, ikka ja jälle üle kordama seda, mida oleme pidanud tõdema, temaatiline kontsentratsioon, äh, eesmärgile suunatus tulemuslikkus, äh, partnerite kaasamine ja, ja nii edasi ja nii edasi. on üsnagi loogiline, et me esitame lihtsalt tulemused, tulemustele suunatud tulemused kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast alates, seda me otsustasime ju, vaatame, mis, kuidas need asjad on kui tuleb äh, meie tegevust üle vaadata äh, ja uusi ettepanekuid teha, siis tuleb kõigepealt tulemused, varasema, varem saavutatud tulemused üle vaadata. ja selleks ongi meil vaja pikemat perioodi. siin ei ole ju tegelikult midagi uut, selle üle me oleme juba otsustanud ning me peame lihtsalt üle kordama juba varem öeldu nii selles tekstis kui ka aruteludes, mis on tulekul. punktis number neli on öeldud, et eelarve ei saa olla väiksem. see on väga hea, me kõik tahame muidugi suuremat eelarvet, aga samas see on väga oluline meie poliitiline tegevus kahe tuhande kahekümnenda aastani peab jätkuma ja eelarvet ei tohi tegelikult nii väga kärpida, lõigata. samuti mainiti siin äh, sooritusreservi. me peaksime vaatama, kas ähm, see on suunatud rohkem äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta järgsele perioodile ja või, või mida see üldse endas hõlmab? ja minu viimane kommentaar puudutab seda, mida me ootame tegemata jäänud maksete kuhjumise probleemiga seoses. mis juhtub järgnevatel aastatel? kas komisjon on oma ettepaneku osas edukas. ja kas, kuidas, mis saab tulevikust, ma arvan, et meie komisjon äh, saab siin oma seisukohad välja öelda suur tänu, proua Kreel. ja nüüd on proua Kreel sõna jälle teil ja vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende, ich möchte. suur tänu teile, esinaine, ma tahaksin teid tänada tõesti väga. Äh, kõiki kolleege tahaksin tänada selle eest, et te oma äh, panuse andsite ja rääkisite kõikidest nendest punktidest põhjalikumalt. selge on, et regikomisjon peaks siin vist olema ennast tagasihoidev äh, Äh, ülevaatamise ja vahendite ülevaatamise nõudmises. praegu on, ei ole ilmselt selleks aeg küps, võib-olla tulevikus peaksime me rääkima sellest, milline võiks olla see eelarve, aga äh, selge aga on, et praegu me võitleme selle eest, et meilt midagi vähemaks ei võeta, see on väga tähtis, sellepärast et on väga erinevaid huvisid Äh, mis puudutab äh, eelarvet ja ka ühtekuuluvuspoliitika vahendite kärpimist. ja seetõttu on ka väga oluline veel kord viidata sellele, et jah, tõesti, ma ei taha ei äh, riiklikke signeeringuid muuta, sellepärast et need on põhimäär, alusmäärus kirjas, või siis ka lisavahendeid pagulaskriisi lahendamiseks küsida, aga ma arvan, et siin teatud paindlikkus on selles neljas miljardis, millest ka komisjon rääkis, seda oleks võimalik ka nutikalt rakendada. näiteks mõeldes selle peale, kas mõningad riigid on indikaatoreid muutnud või mitte ja siis me võiksime veel mõelda selle peale, kas on veel ülejääke, mida me saaksime kasutada ja ühtekuuluvuspoliitika ei ole loomulikult esimene eh, võimalus eh, selleks, et pagulaskriisiga toime tulla. aga need inimesed, eh, kes on taotlenud asüüli või on asüülitaotluse avaldanud, siis need juba kasutavad praegusel hetkel vahendeid ning komisjon peaks paindlikumalt äh, lähenema, äh, mitte eelarveid muutes, aga just äh, programme muutma ja vahetama ning lahen- ja vahendid vabaks laskma nendeks eesmärkideks. ja see probleem ei lõpe ju ära sellega, et pagulased enam ei tule, siis on nad ju kohal ja integratsioon on ju üks väga oluline protsess mis eh, päris eh, pikalt kestab, eh, mitmeid aastaid ning me oleme näinud ka viimastel aastatel, et integratsioon peab toimuma aastakümnete jooksul, kui me tahame, et teise või kolmanda põlvkonna sisserännanud ennast hästi tunneksid sihtühiskondades. nii et me peaksime mõtlema poliitika ümbermõtlemise peale, aga see hetk on käes, kui komisjon vastava ettepaneku teeb. nüüd enne, kui me räägime mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisest, siis meil on vaja teada komisjonilt, et mis siis on juba olemas, millised ühtekuuluvusvahendid on olemas, millised projektid, programmid, mis praegusel programmeerimisperioodil on olemas sest enne, kui me ei saa äh, komisjoni käest äh, lisainformatsiooni, ei saa me mitte midagi öelda äh, praeguse mitmeaastase finantsraamistiku tuleviku, tulemuste kohta ega ka tuleviku kohta. nii et seda on kindlasti vaja teha. minu arust on oluline ka vaadata seda, Äh, kuidas üleilmastumisega kohanemise fond äh, siia paigutub, aga siin on eraldi raportit äh, komisjonis vaja, kes, mis sellega tegeleb, me ei peaks praeguses arvamuses seda, sellele eraldi fokusseerima, sest et üleilmastumisega kohanemise vahendid ei ole ühtekuuluvuspoliitika osad, vaid on tegelikult Euroopa Liidu eelarve osa küll nii et äh, sellel on äh, selles mõttes küll Euroopa Sotsiaalfondiga sarnased äh, eesmärgid, aga see ei ole ühtekuuluvuspoliitika osa. nii et sellest võib rääkida, aga absoluutselt kohustuslik see siin ei ole. siis, mis puudutab lihtsustamist ja tõhusat kasutamist, siis ma olen nõus täiesti sünergia nõudlustega siin ning ma kardan, et järgmistel kuudel äh, näeme ka seda, et äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend sünergia mõjud ei ole niimoodi toiminud, nagu me oleksime tahtnud. seda peab ka äh, ütlema selgemalt. ja täpselt sama asi ka kuhjunud maksmata arvete kohta. et komisjon peaks äh, siin äh, tegema ettepaneku, kuidas nad näevad selle olukorra lahendamise võimalusi, sellepärast et see, mis viimastel aastatel on juhtunud, ei ole vastuvõetav. siis, mis äh, puudutab tulemusreservi, äh, siis küsimus on huvitav muidugi. parlament ütles väga selgelt, et see osa tulemusreservist, mille osas komisjon meiega ka läbi rääkis, ei olegi üldse tulemusreserv nimelt äh, on tulemusreservi eesmärk äh, selles, et äh, head regioonid ja head projektid saaksid eraldi toetust. ja läbirääkimiste tulemus on see, et tulemusreserv on juba riiklikes assigneeringutes sees ning tulemusreservi suunised, mis selle saamiseks vajalikud on, Äh, on niivõrd madalad, et seda ei ole võimalik saada. nii et äh, me oleme tõelisest toimivast tulemusreservist veel väga kaugel, äh, nii et see kõik ei ole üldse mõistlik. me kas tulevikus korraldame paindlikkusvõimalused ühtekuuluvuspoliitika vallas, et saaksime teatud sündmustele ja väljakutsetele reageerida või siis ka näiteks kriisidele, ükskõik millist, millise kriisiga on tegemist, või me siis loome tõelise tulemusreservi äh, aga seda ei ole võimalik eh, enne eh, ära jagada. seda kõike me peame rääkima ühtekuuluvuspoliitika ülevaatamise küljes, eh, aga kas me praegusel hetkel ja praegusel programmeerimisperioodil seda muuta saame, selles ma kahtlen, sest see viiks siis sellele, et üldmäärus kogu menetlustega tuleb ümber teha ja tulemusreservi, teatud riiklike assimileeringute osas äh, võetakse raha ära, äh, kui äh, näiteks nõukogu ei jõua seal kokkuleppele või liikmesriigiga ei jõuta kokkuleppele. aga see on väga oluline aspekt. ja ma arvan ka, et sünergia mõjude ja riigiabi küsimused on siin akuutsed, see, mida ütlesite teie ka, proua esinaine, et riigiabi äh, reeglid ei ole äh, loogilises seoses erinevate kategooriate ühtekuuluvuspoliitika äh, võimalustega ja seda tuleb ka minu arust selgelt öelda, et siin on vaja paremat riigiabi reeglite kokkusobimist ühtekuuluvuspoliitikaga küsimus äh, siis perioodist äh, viis kuni seitse aastat. Äh, härra Miltenberg, kui me eelmisel korral arutasime seda küsimust, siis me mitte ainult päevi või isegi nädalaid, kuid pidasime sedasama debatti ja mõlemas suunas on tegelikult päris häid argumente siin, polegi kahtlust, aga äh, ma tean ainult ühte ja olen nõus äh, härra Albrecht teiega, et ühtekuuluvuspoliitika osas vähem kui seitse aastat ei ole piisav. ja kui te räägite siin viiest aastast äh, programmeerimisperioodist ühtekuuluvuspoliitikale, siis äh, see siin üldse ei aita. mis aga minu arust abiks on, on see, et me võiksime rääkida näiteks kaks, kolm, viiest aastast, sellepärast et siis tõesti pärast esimest viit aastat oleks võimalik äh, ühtekuuluvuspoliitika tõelist äh, läbivaatamist teostada ja siis äh, oleks võimalik vaadata, kas siin paindlikkust on võimalik luua juurde selleks, et midagi muuta pärast viit aastat ilma selleta, et liikmesriigid hakkasid kõik harjuma, et mult võetakse raha nüüd ära. ja siis seitse aastat no keegi ei tea täpselt, mis kahe tuhande kahekümnendal aastal on Euroopa Liidu ees seisvad väljakutsed ja seetõttu on paindlikkus väga oluline minu arust. aga ma arvan, et see kaks korda viis aastat on siis mõistlikum kui üks kord seitse aastat, aga üks kord viis aastat ühtekuuluvuspoliitika jaoks, ma arvan, et kui te seda ütlete kõva häälega välja, siis kõik regioonid, kõik linnapead ja kõik liikmesriikide valitsused tulevad teie juurde. nii et äh, ja äh, taga treplevad selleks, et see ei oleks üldse võimalik, nii et aga kaks korda viis aastat minu arust on äh, väga huvitav mõte. ja ilmselt tegeleme küsimusega veel tihti kas või kuidas seda siin arvamuses sõnastada. kuidas öelda siis välja seda, et pikem periood on kindlasti hüvedega seotud rohkem, aga et eh, kuidas tuleviku ühtekuuluvuspoliitikat võiks eh, ümber sättida. võib-olla on võimalik leida mingisugune sõnastus, mis selle veel selgemaks teeb, mis suunas siis täpselt me läheme, aga vähem kui seitse aastat on kindlasti väga raske ja kindlasti ka mitte praktikas rakendatav. ma kujutan ette, et olen nüüd vist rääkinud kõikidest küsimustest veel kord ja siis ootan muudatusettepanekuid. ja siis koguneme ka variraportööridega, et vaadata äh, kuhu me jõuame ühtsete kompromissidega, aga ma arvan, et äh, kogu olukord ei ole nii dramaatiline, sellepärast et äh, et enamiku ettepanekud on siin vähemalt poolel teel samasugused. suur tänu, ütleb esinaine, tuletan teile meelde, et muudatusettepanekute äh, tegemine on kell viis neljapäeval, kahekümne esimesel aprillil. ja nüüd Läheme edasi koordinaatorite koosolekuga. sellepärast, et järgmine päevakorrapunkt on tulevikku edasi lükatud. jah. kohe jätkame siis koordinaatorite koosolekuga veel kord. kõik kolleegid, kes koordinaatorid ei ole, palun lahkuge saalist ja sellega on meie koosolek lõppenud